El presidente. President. Vabbè, su che, su che cosa? Care colleghe e cari colleghi, buongiorno. Head kolleegid, tere päevast. Mul on kaks teadaannet ja esimene teadaanne puudutab äh, kirjalikku avaldust, mille on esitanud äh, saadikud äh, Kasteks, Brandner, Veijo, Breda, äh, Breda ja Vaie. ja see puudutab Erasmuse programmi, Leonardo ja Vahemere programmi ning see kirjalik avaldus on saanud üle enamuse parlamendisaadikute hääle ning vastavalt artikli sada kakskümmend kolm saadetakse see adressaatidele ning avaldatakse ka selle sessiooni protokollis koos allakirjutanute nimedega. tahaksin õnnitleda autoreid ning äh, ettepaneku esindajaid ning härra Peijõu palub ka sõna jah, nelja kolleegi nimel tahaksin tänada soojalt kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, kes võimaldasid selle algatuse heaks kiita. tegemist äh, on Euroopa Parlamendi poolt väga tugeva märguandega meie lõunapartneritele ning nende noortele just, nüüd aga parlament ootab ka, et komisjon teeks kiirelt ettepanekuid selle kohta, et Erasmusel ja NATO programmid saaksid ka jõustuda suur aitäh, härra Peio ning läheme nüüd edasi teise teadaandega ja see puudutab parandust sise